rohkem sõna kellelgi sel teemal. protokollid on äh, kinnitatud neljateistkümnenda äh, aprilli istungi protokollid on kättesaadavad. kas kellelgi on vastuväiteid? vastuväide protokolli vastu neljateistkümnendast äh, aprillist? ei ole vastuväide, sellisel juhul on protokoll kinnitatud. Teil on võimalus saada sõna veidi hiljem, kui me oleme sissejuhatusega lõpetanud. daamid ja härrad,